la praegu oleme me jõudnud oma järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on proua Spinbeni raportiga, mis puudutab pangandussektori väliste asutuste maksevõime taastamist ja kriisilahenduse raamistikku. sõna on raportööril neljaks minutiks. aitäh, juhataja see eh, raport, mis puudutab pangandusväliste sektorite maksevõime taastamist ja kriisilahendust, eh, käis, kirjutati just sel ajal, kui eh, käsitleti süstemaatilist ehm, mitte töötavat pangandussektorit kriisi ajal. praegune resolutsioon on hõlmanud väga suure töö, on hõlmatud siin rahvusvahelisi aspekte see tegelikult puudutab tervet finantssüsteemi. me oleme näinud, mis juhtus, kui üks pank kokku kukub, aga me ei ole näinud, mis juhtub siis, kui kukub kokku kriitiline pangandustaristu. see raport puudutab just niisugust stsenaariumit siin räägitakse kesksetest väärtpaberite depositooriumitest, siin räägitakse eh, kesksetest eh, partneritest, siin on hõlmatud ka eh, kindlustus, on vaja reformiagendat ja üldisi muutusi. kui on tegemist clearing kliiringuga, siis on väga hea, eh, kui meil on olemas varuplaanid, kuidas kriisiolukorras tegutseda, sest et eh, eh, juba on välja toodud, et kesksel vastaspool on äärmiselt oluline ning täpselt samamoodi on ka, mm, seda tõi välja makse- ja arveldussüsteemide komitee ning praegune eh, määrus, mis puudutab eh, keskseid vastaspooli, börsiväliseid uletisinstrumente ja, ja kaubandusdepositooriume, peaksid selle küsimusega tegelema siiski eh, kesksed vastaspooled peavad omama täpselt samamoodi plaane oma tegevuse taastamiseks, kui midagi juhtub. see raport rõhutab seda, et igapäevane tegevus peab jätkuma, nii et oleks piisav stiimul eh, institutsioone hästi juhtida. Eh, võib juhtuda, eh, et kui keskse vastaspoole olukord läheb halvaks, peavad nad korraldama oksjoni aga oluline on mõelda klientidele ja investoritele, et nendele ei langeks osaks suurem risk kui see, mida nad mõistavad või mida nad on suutelised kandma eh, selleks, et kaitsta keskse vastaspoole liikmeid, peab olema võimalik kasutada kohustuslikku eh, kaskaadinstrumenti räägitakse palju maksevõime taastamist ja kriisi, maksevõime taastamisest, kriisi lahendusest ja eh, parlament oli ühel muul, ühel meelel, mida tuleb teha keskse vastaspoolega kriisisituatsioonis. vaja on eh, asutust, kes tegeleb kriisi lahendusega aga kui vaja on eh, kaot-, Eh, eh, negatiivset jagada omavahel, siis peab olema plaan, eh, mis võimaldab kohustuste mittetäitmise korral kiiresti reageerida. seda ei tohi juhtuda riski valehindamise või juhtimisvigade tõttu sest äh, kui ähm, kesksed vastaspooled ei kasuta oma kapitali, oma ähm, aktsionäride raha, siis puudub nendel äh, stiimul äh, oma tegevust korralikult juhtida. aga siiski ka aga siiski ka eh, väärtpaberite depositooriumite puhul on eh, teatud murepunktid olemas ja sellepärast meil on vaja võtta vastu uusi seadusi nii kiiresti kui võimalik. kuna keegi sõna soovinud ei ole, siis me anname otsemaid sõnu äh, proua Redingule tahaksin tänada proua Swinburne'i selle suurepärase raporti eest. tõepoolest, eh, õiguslik raamistik selles eh, valdkonnas eh, vastab nendele kokkulepetele, mis tehti G kahekümne raamistikus. me tervitame seda mida see raport annab selles olulises arutelus. vastavalt meie konsultatsioonidele ja ka rahvusvahelisele tööle, mida eh, tehakse eh, rahvusvahelise finantsstabiilsuse nõukogu raames, oleme me mm, aru saanud, et vaja on tegeleda maksevõime taastamise ja kriisi eh, lahendusega pangandussektori välised asutused on süsteemsed e, sellepärast, et ka G kahekümne raames räägitakse börsivälistest tuletisinstrumentidest, räägitakse kesksetest väärtpaberite depositooriumitest ja meil on vaja koondada tähelepanu just e, tugevate mm, e, reeglite järgimisele, see puudutab puudutab väärtpaberite depositooriume, keskseid mm, vastaspooli, eh, nende maksevõime taastamise ja kriisilahenduse osas, kui selleks vaja on. mul on tõepoolest väga hea meel, et raport käsitleb eh, selle regulatiivraamistiku eh, põhiküsimusi just nimelt neid küsimusi, millega maksevõime taastamise ja kriisi lahenduse puhul, millele tuleb mõelda, nii et, et kes kannab kahjusid, et kogu eh, see lahendusprotsess oleks eh, läbipaistev ja keskse vastaspoole roll peab eh, leidma kaitset, sest nende roll on äärmiselt oluline, aga see ei tohiks ka mitte mingil juhul eh, viia moonutusteni ning kaotada eh, korraliku juhtimise motiivi ja komisjon väga tähelepanelikult vaatab, mis selles raportis oli ja teeb oma tööd hästi. suur tänu. nüüd oleme me selle teema lõpetanud, homme toimub üheteist kolmekümne ajal hääletus. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. ja nüüd me ootame praegu proua Niblerit, kes ei ole veel saali jõudnud. me peame nüüd natukene kannatlikud olema